Okay, friends, uh, welcome to this meeting. hästi. tere tulemast äh, koosolekule, kus me ainult hääletame täna, teil on kõigil loodetavasti kaardid kaasas. ja kõigepealt siis muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks üheksa viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaks üheksa viis elektrooniliselt. Amendment two nine five kaks üheksa viis, kontrollime elektrooniliselt kasutage oma kaarti. siis on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks üheksa kuus langeb ära. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada üks langeb ka ära, nüüd kolmsada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nüüd kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ütleks, et tagasi lükatud, aga kontrollime parem. kolmsada üheksa, hääletus on alanud. kolmsada üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. soovitakse kontrollida, kolmsada üksteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, kolmsada üksteist, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu. nüüd kolmsada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neliteist. see langeb ära, on tagasi võetud, kolmsada viisteist samamoodi. nüüd komisjoni tekst, artikkel kaks punkt üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. kakskümmend kaks, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt häält. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm koos äh, kolmesaja kahekümne esimesega, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma väga hästi ei näinud, kontrollime kakskümmend kolm ja kolmsada kakskümmend üks koos. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud tundub, kontrollime, kakskümmend neli. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kuus vastu, kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, nagu eelminegi, kontrollime, kakskümmend viis, hääletus on alanud. Is... hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend, ei, nüüd kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja vabandust, kolmsada nelikümmend kaks kaks langes ära, kuna kolmsada üheksa võeti vastu. ja me ei võtnud kolmesada üheksat vastu. ja seega see langeb ära, nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes on poolt? ei, selle üle me ei hääleta. siiski hääletame, ütleb juhataja, äh, kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend viis langeb ära, kolmsada nelikümmend kuus samuti, nüüd kakskümmend kaheksa ja kolmsada nelikümmend seitse koos. ei, see langeb ka ära. nüüd kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kuus langeb ära. kompromiss L, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmsada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üks langeb ära, kolmsada nelikümmend ja nelikümmend üks, mis on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaheksa hääletame selle üle. kolmsada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, ütleksin, et on vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend. kontrollime siiski elektrooniliselt, kolmsada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud jällegi tagasi lükatud nüüd hääletame kolmsada seitsekümmend. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss P, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek nelikümmend kohta. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud kolme häälega. nüüd kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmsada kaheksakümmend viis kohta. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, ütleb juhataja kompromiss T, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend seitse. sellega koos siis kolmsada üheksakümmend kaheksa, kolmsada üheksakümmend üheksa ja nelisada. kes on poolt? siin on neli ühesugust muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaks, nelisada kolm ja nelisada neli koos. kes on poolt? nelisada kaks, nelisada kolm, nelisada neli. nelisada üks langes ära. nüüd nelisada kaks kuni nelisada neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. nelikümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ühe häälega. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelisada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmteist langeb ära. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelisada kaheksateist ja nelisada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend ja nelisada kakskümmend üks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, nelisada kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. nüüd nelisada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. E, rahvaparteil on üks üleliigne hääl tulemus näitab, et see on tagasi lükatud kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et see on vastu võetud, aga kontrollime. nelikümmend viis elektrooniliselt hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tundub, et on tagasi lükatud, kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD vastu võetud. kompromiss AE, those in favor kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa langeb ära ja ka nelisada viiskümmend kaheksa, nüüd muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AG, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Uh, compromise AH, those in favor. AH. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa langeb ära ja seega kompromiss ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, härra Kossa muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaheksa ja kolmsada kakskümmend üheksa üheskoos poolt kolmsada kakskümmend kaheksa, kolmsada kakskümmend üheksa. esimees ütleb, hääletame siis nüüd kolm, kaks, kaheksa, kolm, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmsada kolmkümmend ja kolmsada kolmkümmend üks, üheskoos jällegi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaks ja kolmsada kolmkümmend kolm on ka üheskoos poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. no kontrollime siis kolmsada kolmkümmend kaks ja kolmsada kolmkümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kontrollime siis, kolmsada kolmkümmend neli, Rahvapartei, te ei tõsta käsi. kolmsada kolmkümmend neli, palun hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaheksa ja kolmsada kolmkümmend üheksa jälle üheskoos poolt. vastu. erapooletud vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AL poolt, vastu, ja erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AM, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AN, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AO, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksakümmend üheksa. nii et hääletame muudatusettepanek nelisada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kontrollime siis muudatusettepanekut nelisada üheksakümmend üheksa. hääletus avatud. hääletus lõppenud. And it's carried by thirty two votes. vastu võetud kolmkümmend kaks poolthäält. kompromiss AQ poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AS, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AT, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AU, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AV, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, W poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AX poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kümme langeb ära, viissada üksteist ka, kuivõrd kompromiss on vastu võetud, kompromiss AY nüüd poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd siis hääletame kolm, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kuus langeb ära ja kompromiss AZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss BA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viissada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siis viissada viiskümmend viis. hääletus on avatud. hääletus kohe lõpeb, lõppenud uh,. vastu võetud kolm poolt häält rohkem kui vastu. kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kolm poolt kontrollime üle kaks, kolm, kaks. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. jah, vastu võetud. kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud selle me peame üle kontrollima. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kaks, kolm, üheksa. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, üks. tahate kontrollida üle kakssada nelikümmend, aga palun. hääletamine on avatud kakssada nelikümmend. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaks, neli, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kaks, neli, kolm. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kaks, neli, viis poolt, vastu. seda ma tahaks üle kontrollida. kaks, neli, viis, hääletamine on avanud Oh, sorry. No, no, no, no, it's okay. 245. She didn't kaks neli viis on praegu hääletamisel. ja see on vastu võetud. kolmkümmend viis poolt häält. ja nüüd põhjenduspunkt viis, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks neli üheksa ja kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks viis üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks viis kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis viis ja kaks viis kuus ja kaks viis seitse poolt, koos poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, kolm pool äh, jääb ära, kaks, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, üheksa poolt, vastu, erapoole, vastu erapooletud selle me peame üle kontrollima. kakssada viiskümmend üheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa vastuhäält. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kuus üks poolt, vastu erapooletud. ma ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. kaks, kuus, üks. hääletamine on alanud ja nüüd lõppenud. vastu võetud. kuus jääb ära. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitsmenda üle. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, seitse, üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kaheksa üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu vastu võetud. kaks, kaheksa, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaheksa, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üheksa, üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, see jääb ära. kaks, üheksa. kaks, üheksa, kaks ja kaks, üheksa, kolm jäävad kõrvale ja kaks, üheksa, neli. kas me seda hääletame? jah, kaks, üheksa, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd paneme hääletusele kogu, nimeliselt kogu muudetud eelnõu hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. nelikümmend kuus poolt häält ja mitte ühtegi vastuhäält. täname raportööri kogu selle töö eest, mis ta on teinud. aitäh, et tulite. ja sellega me hääletamise lõpetame, aitäh. Next meetings are järgmised koosolekud, meenutan, üksteist, kaksteist aprill Brüsselis, kahekümne viies aprill ka Brüsselis. aitäh!